kolleegid, alustame istungiga, kell on juba viis minutit kolm läbi. tahaksin öelda, et ärge vaadake seda paremal olevat kella, vaadake seda teist kella esimene päevakorrapunkt on päevakorra eelnõu kinnitamine. teen ettepaneku, et punkt üheksa teist äh, Taani äh, majandus- ja kasvuminister äh, härra Soon kahjuks ei saa homme tulla, nii et, et see punkt jääb siis päevakorrast ära, niisiis päevakorrapunkt number üheksateist jääb ära, enne teda tuleb siis transpordiminister kas kõigile on päevakord sellise muudatusega vastuvõetav? kui on, siis äh, läheme edasi äh, kolmekümnenda, kolmekümne esimese mai istungi protokolli kinnitamise juurde. kas kellelgi on midagi öelda protokolli kohta? kui midagi ei ole öelda, siis on protokoll kinnitatud, aitäh. järgmine päevakorrapunkt on äh, mootorsõidukite müratase, tegemist on arvamusega keskkonnakomisjonile. raportöör on härra Barnjou, Žil, sul on sõna. Euh, suur tänu teile, kallid kolleegid. Ehm, viieteistkümnes mai oli eh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks, ma kohtusin variraportööridega ning me jõudsime leida kompromisse, et homset hääletust lihtsustada võttes äh, arvesse, milline see tekst on, puudutab äh, põhjenduspunkti ühe, kaheksa ja kümme, muudatusettepanek kaks äh, puudutab kaheksateist kuni kahtekümmend ühte ning see puudutab siis näiteks selliseid küsimusi nagu autorehvid või siis näiteks pinnase küsimused Eh, siis muudatusettepanekud kakskümmend kuus kuni kakskümmend seitse puudutab siis eh, elektriautode ja hübriidautode poolt eh, tekitatavat müra. muudatusettepanek kolm puudutab piirmäära, selles osas oli väga raske oli leida kompromissi osapoolte vahel, kelle arvamused olid absoluutselt vastukäivad. hoolimata sellest me suutsime variraportööridega siiski kohale jõuda, kokkuleppele jõuda, eriti Eh, rahvapartei variraportööriga, teiste fraktsioonide variraportöörid nii vastutulekud ei olnud. muudatusettepanek üks puudutab eh, ettepanekut nelja detsibelli võrra vähendada müra kaheksa aasta jooksul ehk siis eh, kahe detsibelli võrra pärast määruse jõustumist kuu ning kaks detsibelli veel kuus aastat hiljem ning see puudutab siis kõiki sõidukeid, mis turule jõuavad. ning piirmäärade osas, mille Euroopa Komisjon välja pakkus, siis eh, eh, võtame arvesse ka Euroopa autotööstuse ettepanekuid, pikendades eh, kohanemisperioodi. ning homme me hääletame siis seda teksti. aitäh, härra Barnjo härra Koosa Rahvapartei nimel, Adam, palun. suur aitäh. kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. möödunud nädalal meil toimusid läbirääkimised, mis olid üsna pikad, aga kasulikud. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et variraportöörid olid väga avatud üksteise seisukohtadele, kuulasime üksteist hoosika, hoolikalt ning seetõttu jõudsime vastuolulistes punktides üsna kiiresti kokkuleppele. mis puudutab eelmist teksti, siis nüüd me oleme koostanud kompromissi ning see kompromiss võimaldab meil saavutada oma eesmärgid Äh, võimaldab meil saavutada oma eesmärgid siis sõidukite mürataseme osas. mis puudutab äh, autotootjaid, siis ma arvan, et autotootjatele on ka need nõudmised vastuvõetavad ja, ja see oligi üks meie eesmärke me kõnelesime üsna pikalt transpordipoliitikast. esimees, esialgses tekstis oli väga palju sellist, mis oli väga kaugel meie transpordipoliitika eesmärkidest, aga sellest oleme me nüüd üle saanud. ma loodan, et kõik kompromissid leiavad toetust, sest meil on nüüd muudatused, mis lähevad õiges suunas ja on kõigile vastuvõetavad. aitäh! aitäh, Adam, proua Maisner liberaalide nimel. aitäh ma kõnelen inglise keeles, sellepärast ma kõnelen meie variraportööri Vilja Savisaar-Toomaste nimel, kes täna siia ei saanud tulla ja siis ta saatis mulle kirjalikult oma ettepanekud. kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja variraportööri väga hea töö eest, tegemist oli väga tehnilise teemaga, mille komisjon on meile edastanud. sõidukite müratase on väga oluline, sellepärast et müra mõjutab inimesi. me peame muutma oma transpordi vaikseks ja keskkonnasõbralikuks, aga eesmärkide seadmisel peame olema ka realistlikud mis puudutab äh, muudatusettepanekuid, siis me toetame paljusid muudatusettepanekuid, aga mõningates punktides me ei ole siiski raportööriga nõus. Äh, jutt on lisas kolm oleva tabeliga, olevast tabelist. Äh, kõigepealt komisjon ei ole kaasanud autotootjaid oma analüüside ja uuringute tegemisse ja isegi kui autotöötajad esitasid oma seisukohad, siis neid, nende seisukohtadega ei arvestatud ja seetõttu me oleme raskes olukorras meil on vaja korralikku analüüsi, enne kui me selle tabeli üle hääletada saame, kõiki äh, sidus, kõikide sidusrühmadega tuleb konsulteerida, et meil oleks realistlik tulemus. loomulikult me võime öelda, et autotootjad ei taha teha suuri kulutusi, aga me ei taha luua samasugust olukorda, nagu meil oli laevakütuste väävlisisaldusega, kus me jätsime lihtsalt äh, laevandussektori arvamuse küsimata mis puudutab mootorsõidukite äh, liigitamist, siis ei ole päris selge, miks komisjon tahab säilitada äh, üheksakümne viienda aasta klassifikatsiooni. kahekümne seitsme aasta jooksul on toimunud väga palju arenguid. mina teeksin ettepaneku, et me toetame homme minu muudatust seitsekümmend, et meil oleks kompromiss komisjoni ja autotööstuse vahel või toetame Äära Kohi muudatust kuuskümmend seitse ja hääletame maha kogu tabeli lisas kolm ning palume, et komisjon koostaks uue realistliku tabeli, mis arvestab praeguse olukorraga mootorsõidukite turul. ma pean tunnistama, et Aldele ei meeldi kompromiss üks ja kui kompromiss üks läheb läbi, siis võib tähendada seda, et me hääletame kogu raporti, kogu arvamuse vastu ja seda just äh, selle pärast, mis ma praegu siis ette lugesin, proua Savisaare seisukoha. aitäh, härra Kraamer Roheliste nimel, palun. meie variraportöör äh, on härra Taylor, teda ei ole täna kohal ning äh, ma tahaksin tema nimel tänada raportööri kui komisjoni ettepanekut mingil moel nõrgendatakse, siis meie hääletame selle vastu. me loomulikult äh, toetame paremaid äh, piirnorme, aga kui neid hakatakse lahjendama, siis meie jaoks on mindud liiga kaugele. proua Foster ECR fraktsiooni nimel. aitäh ning aitäh ka raportöörile selle eest, et ta korraldas variraportööride kohtumise. kahjuks jah, me, ma arvan, et me kõik soovime saavutada head tulemust ja me soovime nii vähe mürareostust kui võimalik eh, nii Euroopa teedel kui ka kogu maailma teedel, aga eh, me peame minu arvates seda eesmärki taotlema praktiliselt. mulle eh, meeldivad need kommentaarid, mida proua Maisner just ette luges, sellepärast et samasuguseid märkusi tahaksin teha ECR fraktsiooni nimel ja tegin seda juba variraportööride kohtumisel Äh, väga palju on küsimärke selles osas, äh, kuidas äh, mõõdetakse neid müratasemeid ja nõnda edasi kui meil toimusid kõnelused komisjoniga, siis ma juba ütlesin, et minu arvates meil ei ole piisavalt infot. jah, me loomulikult mõistame, et mõjuhinnang on läbi viidud, aga mina näiteks kui ma sellel teemal sõna võtsin äh, ja siis, kui ma eelmisel korral seda teemat arutasime, mina küsisin, et kuidas täpselt või, või milliste inseneridega äh, Äh, nad äh, kõnelesid, sest meie siin oleme ju võhikud, meie ei ole siin keegi äh, insenerid või mootorite valmistajad. mina tahaksin teada, kuidas komisjon nende arvudeni jõudis ja ma olen proua Maisteriga nõus, et kui me vaatame neid tabeleid, kas keegi võiks mulle selgitada, kuidas need arvud on siia saadud? mina tahaksin teada, kuidas nad on saadud ja ma arvan, et ka enamik kolleege oleks sellest huvitatud mina olen olnud väga Äh, mures, sest sellisel kujul me seda asja küll toetada ei saa. ja kuigi komisjon on äh, kehtestanud ajakava, äh, me peame arvestama ju siis ka tootjate seisukohtadega, ärgem unustagem, et me müüme oma autosid kogu maailmas, tegemist on tohutu tööstusega ning ma tean, et raportöör on teinud tõesti väga tubli tööd selleks, et äh, muuda, muudatusettepanekuid kokku saada, aga minu arvates on kahetsusväärne, et näiteks komisjonist ei ole veel keegi minuga ühendust võtnud nendes küsimustes, mis ma esitasin, ei ole mulle pakkunud infot, mida ma soovisin. niisiis millised on need kompromissid, kui meil on näiteks äh, va-, äh, vaiksemad äh, mootorid, kas need ei põleta näiteks rohkem kütust? nii et sellistele küsimustele ei ole vastust antud. ja need tõendid, mis meil hetkel on, on sellised, mis ei võimalda meil seda ettepanekut toetada, nii et me vajame rohkem infot. selline on siis hetkel ECR fraktsiooni seisukoht, aitäh! aitäh! komisjon, kas soovite sõna? Merci, monsieur le president. aitäh. Äh, tere päevast kõigile. mul on väga hea meel, et ma saan sellel teemal siin teie ees sõna võtta. ma märgin, et äh, mulle esitati siin üsna mitmeid küsimusi ja mõned on leidnud, et me oleme läinud liiga kaugele, teised jällegi, et me ei ole läinud piisa, piisavalt kaugele ja võib-olla ma üritaksin selgitada proua Fosterile, kuidas me oleme need tulemused saanud, need tulemused on kompromiss eh, nende ettepanekute vahel, mis põhinesid siis ulatuslikel konsultatsioonidel. Eh, see uus katsetamismeetod, mis meil on, me katsetasime seda kolm aastat niisiis me tuginesime selles ettepanekus äh, nendele tulemustele, mis me kolme aasta jooksul saime. Äh, samuti arutasime me neid meetodeid äh, siis ÜRO ekspertide grupiga Genfis, tuginesime ekspertide tööle. samuti esitasime selle ettepanekule, ettepaneku erinevatele sidusrühmadele Äh, arutasime seda Kaas kakskümmend ühe raames ning see tekst, mille komisjoni siis esitas, nagu ma ütlesin, on komisjon, on kompromisstekst ja tugineb erinevate osapoolte seisukohale. härra Barnju, kas soovite midagi lisada? mina ei soovi küsimusi esitada, ma sooviksin öelda ainult seda, et äh, äh, seoses kommentaaridega, mis tulid härra Koosa poolt äh,, me oleme nüüd seda, selle kohta kuulnud ka teiste kolleegide poolt, tasakaalu on väga raske saavutada. mõned soovivad tõesti äh, asjaga võimalikult lõpuni minna, et vähendada müra, sealjuures arvesse võtmata praegust äh, majanduslikku olukorda autotööstussektori jaoks ning teised eh, võtavad täielikult arvesse ainult autotööstuse poolt esitatud muudatusettepanekuid. ning eh, need, kes soovivad tõesti täiesti lõpuni minna, nad ei võta arvesse meie tööstuspoliitikat järgmisteks aastasteks. Dominique Riquet, kes nagu mina, kes on pärit Põhja-Prantsusmaalt, me soovime alaliselt eh, jõuda kompromissini, ma arvan, et lisa kolme osas me jõuame, jõudsime kompromissile, mis aitab meil edasi jõuda ja samas jääda realistiks. proua Foster, kas teil oli protseduuriline küsimus? jah, ähm, äh, ma tahaksin öelda komisjonile, et äh, ärimaailm ei toimi kompromisside põhjal nemad peavad äh, lähtuma tegelikkusest, faktidest. ja tulla ja öelda, et me esitasime mingi ettepaneku sellepärast, et see on kompromiss, see ei ole mõistlik vastus. ja irooniline siin on see, et me kõik toetame keskkonnasõbralikku tehnoloogiat. meil on vaja elektriautosid, äh, andma neile samas ka mürataseme ja siin on meil mingi tabel ja siin äh, räägitakse lihtsalt, kuidas need detsibellid vähenevad. nagu ma ütlesin, me palusime komisjonilt väga selgelt, et meile antaks paremat infot selle kohta, kuidas tootjad saaksid selle probleemiga tegeleda ja meile pole seda infot antud. ja me teame, et raportöör on teinud väga tublit tööd, aga olukord on väga murettekitav. ma ei tea, kas komisjon soovib vastata või ei. ei soovi. ma niisiis, eks me homsel hääletusel saame teada, mida arvatakse. ning hääletus keskkonnakomisjonis toimub juulis. niisiis, meie hääletame homme ja keskkonnakomisjon juulis ja järgmine päevakorrapunkt on e-kõnede kasutusele võtmine proua Šehnalova ja härra Koh on raportöörid niisiis meie komisjonist ja IMCO komisjonist härra Koch transpordikomisjoni nimel alustab ja siis proua Šehnalova või kuidapidi te tahate seda teha? on ja härra Koch on džentelmen ja annab sõna proua Šehnalovale, Olga, palun. aitäh, esimees. aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta näib, et me peaksime ootama ära, kui, kuni kohale jõuab ka siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimees, nii et ootame vahest viis minutit ja keegi võiks aidata selle komisjoni esimeest koridori pealt tabada. nii et selline väike märkus okei okay,, kolleegid. kolleegid. Equal. kõigepealt siis äh, sõna proua Olga Šenaloval ja seejärel härra Kohil. taaskord suur tänu, et annate mulle sõna. mina olen IMCO komisjonipoolne raportöör. tegemist on meie kolmanda ühise koosolekuga Transpordi- ja Turismikomisjoni ja Siseturu- ja Tarbijakaitsekomisjoni vahel suured tänud härra Kohile, kõikidele variraportööridele nende tõhusa koostöö eest. mulle näib, et me oleme jõudnud väga lähedale heale lõpptulemusele ja meie raport kindlasti annab märku sellest, et Euroopa Parlament ja meie kaks komisjoni toetavad e-kooli sisseviimist. Tiiter ja mina oleme valmistanud ette kakskümmend üks muudatus, kompromissmuudatusettepanekut, mis katavad kõik need teemad ära, mis on, olid raporti esialgses tekstis juba olemas tänan kõiki variraportööre, kes saatsid omad seisukohad eelmise nädala reedeks. me oleme üritanud kaasata kõiki neid ettepanekuid, oleme, püüame neid kindlasti arvesse võtta ka lõpphääletusel. muudatusettepanek neliteist, mis puudutab andmekaitset, ALDE ja ECR fraktsiooni ettepanek, me oleme nõus äh, seda mis nad välja pakuvad, aktsepteerima väikese nüansiga ja loodan, et meie kompromiss on kõigile vastuvõetav nüüd kompromissettepanek number kaks. meie koos variraportööridega arutasime, et kas me peaksime nimetama konkreetselt ära need kolm riiki, kes ei kirjut-, kirjutanud alla vastastikuse mõistmise memorandumi, memorandumile. me otsustasime, et kõigepealt proovime kompromissettepanekut ilma nimedeta ja siis toimub eraldi hääletamine selle üle, kas me nimetame need riigid ära või mitte. seejärel kindlasti härra Koh veel mainib täiendavad muudatusettepanekuid, kompromisse. aga ma tahan öelda seda, et meie koostöö oli tõhus. me liikusime kohe algusest peale samas suunas. teinekord ei ole see ülesanne sugugi lihtne, sest me tuleme ju erinevatest fraktsioonidest, esindame erinevaid komisjone, aga meie ettevõtmine õnnestus e-kooli süsteemi nähakse väga positiivses valguses, see kindlasti aitab panustada liiklusohutusse. minu sooviks on saata välja selge märguanne Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon juba ootab meie märguannet. me loodame, et see saab olema heaks mudeliks seadusandlikuks ettepanekuks Euroopa Komisjoni poolt. ja härra Kohv, palun suur tänu, esimees. kui te lubate, siis ma viitaksin ühele saksakeelsele väl-, teksti väljavõttele, mis mulle saadeti täna, seal on kajastatud äh, ühte autoõnnetust, kus üks BMW äh, kiirteel sattus õnnetusse, keegi ei pannud tähele, et selline avarii seal aset leidis ja alles mitu tundi hiljem jõudis päästeteenistus kohale ja siis avastati, et selline äh, olukord äh, liikluses oli aset leidnud ja see on väga hea näide selle kohta, et e-call oleks siin olnud vajalik. ma tahan tänada Olga Sinalovat, kõiki teisi kolleege, kes on esitanud omad muudatusettepanekud, suur aitäh teile kõigile! ma arvan, et äh, hea uudis on see, et kõik võiksid ju nõustuda selle raportiga. me ei ole ühtegi muudatusettepanekute tagasi lükanud, oleme üritanud jõuda kompromissideni hoopis. eelmisel nädalal arutasime kompromisse variraportööridega ja taaskord väga suuri eriarvamusi, erimeelsusi vaidlusi ei olnud. tõepoolest, siin-seal nipet-näpet oli, aga üritasime kõik äh, lõpuni selgeks rääkida. kui lubate, siis ma mainiksin ära mõned kompromissettepanekud. kõigepealt kompromiss number neli, see puudutab selle süsteemi eesmärke, kasutegureid, eesmärgiks on tõhustada liiklusõnnetuse olukordadega tegelemist, hoida ära võimalikke ummikuid, mille, mis kaasnevad äh, selliste avariide puhul kiirteedel ja et võimalikult kiiresti oleks tagatud juurdepääs kiirabiteenistusele avarii kohta. kompromiss number viis. see muudatusettepanek käsitleb äh, sõidukite turgu, sõidukite tootmist. me räägime siin sellest, et need, kes soovivad, et nad oleksid varustatud e-kooli seadmetega, et need sõidukitootjad võiksid selle võimalusega sisse viia, aga me ei sunni neid selleks. kompromissettepanek number kuus selles ettepanekus üritame kokku võtta mitmed erinevad äh, ettepanekud, mis tehti ka komisjoni poolt. see puudutab äh, põllumajandussektorit, näiteks küsimus puudutab seda, kas need, kas ka traktorite osas võiks sellise süsteemi sisse viia. kergsõidukite puhul meil on juba selline süsteem ette nähtud ja eelmisel aastal räägiti võimalusest ka tutvustada see süsteem kaherattaliste liiklusvahendite puhul. järgmine kompromiss puudutab seda, mida proua Dekarus välja pakkus. siin käib jutt erinevate standardite tunnustamisest, sellest, kas me nüüd räägime erasüsteemist või avalikust süsteemist arutasime pikalt veel ka avatud juurdepääsu süsteemile. ka see nüanss on nüüd teksti sisse toodud see süsteem oli mõne kolleegi jaoks murettekitav selles mõttes, et kas see on ohutu või mitte ja kui te soovite, siis me võime seda sõnastust veel parandada. loomulikult käsitleme ka seda, et saadetavaid või edastatavaid andmeid ei kuritarvitataks. niisiis, härra esimees, ei ole vist mõtet, kui ma praegu üksikasjadesse laskun. me oleme kuulnud ära, millised on kolleegide seisukohad, ettepanekud, siin on kõik teie ees laual, see, mida nemad on välja pakkunud ja ma loodan, et hääletamiseks sellest praegu piisab. aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraadid, palun, härra Kurma. suur tänu, härra esimees mul on alati väga hea meel olla variraportöör härra Kohile. meie koostöö on alati olnud väga edukas. nagu ma eelmisel koosolekul juba teile ütlesin, räägime me siin juba ka Euroopa Liidu kodanike tarbija, nende kui tarbijate kaitsest ja neil kõigil peaks olema ligipääs e-kooli süsteemile. minu meelest on tegemist väga hea koostöönäitega kahe komisjoni vahel meil oli võimalus arutada seda teemat kõikide variraportööridega ja seda juba suhteliselt alguses. ja tegelikult eelmisel nädalal, Strasbourgi täiskogu nädalal, õnnestus meil jõuda päris heade lõplike kompromissettepanekuteni tähtaeg oli vist täna lõuna ajal. nii et ähm, võin öelda, et tegemist oli väga hea ühistööga. ma usun siiralt, et iga inimelu on kallis, on hinnaline ja kõik liikmesriigid, kes ei ole veel liitunud e-call süsteemiga, sealhulgas ka minu koduriik, peaksid võtma arvesse seda, et äh, iga inimelu on väärtuslik ja palun teeme selle kõigile ka selgeks, et see on tähtis kordan veel kord, et olen väga tänulik tehtud tööga, olen rahul meie koostööga. ja olen ka härra Koša muudatusettepanekuga väga rahul, sest tema viitas sellele, mis on tõesti väga oluline ja jutt käib siin puuetega inimeste õiguste võimaluste tagamisest härra Benjon, palun. suur tänu. mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid me ei saa ikka endiselt toetada. väga huvitav on see, et eh, nüüd seda näpuga näitamise asja hakkame eraldi hääletama minu meelest peaksime veel põhjalikult kaaluma, kuidas me selle konkreetsete riikide nimetamisega edasi läheme, sest et meie ei olnudki nõus selle kompromissiga alguses sellepärast, et me hakkame nüüd nimeliselt üles lugema, näpuga näitama kellegi peale, nii et me peame seda veel uuesti kaaluma. meile tundub, et võib-olla on meie muudatusettepanekust äh, number seitseteist valesti aru saadud. seda sellepärast, et me ei taha kuidagi asja, asjaga viivitada aga me leiame siiski, et täiendav testimine on vajalik ja seda kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis, mitte ainult paaris. meile tundub, et selline täiendavate katsete läbiviimine ei ole tegelikult mingi viivitus. see on lihtsalt väga vajalik. veel üks ettepanek, mida me kindlasti ei saa toetada see on see kompromiss, mis puudutab kategooriate laiendamist. kui me vaatame, milline on võimalik teostatavus, vaatame, kui me kaasame traktorid, erinevad muud põllutöömasinad, siis meile tundub, et selline nimekirja laiendamine ei ole mõistlik me võiksime piirduda kolme ja neljarattaliste mootorsõidukitega, mis tõesti osalevad maanteeliikluses. peaksime kaherattalised liiklusvahendid välja jätma. ma ei oska nüüd öelda, kas me peaksime diferentseerima eraldi ka ära raskeveokid, aga võib-olla tõesti peaks siin kaaluma eraldi hääletamist. mis puudutab teisi kategooriaid, siis eh, me ei toeta neid tore, et Natalja Kriisbecki muudatusettepanek andmekaitse osas on sisse viidud. see tõesti aitab lahendada probleeme ja suur tänu! aitäh, proua Tsuun und Hohenstein, palun! minu vabandused, kuna hilinesin mõnevõrra, ma olin ühel teisel koosolekul siin toimuvad alati kõik asjad ju samal ajal. ausalt öeldes ma tahan öelda seda, et see, mida ma siin olen näinud, on väga innustav. kui me töötame konkreetsete dokumentide kallal, siis tõepoolest meil on isegi fraktsiooniüleselt ja fraktsioonide vahel võimalik jõuda kokkuleppeni. ja me peame arvesse võtma muuhulgas ka ettevõtjate huve ja saavutama tasakaalu. mulle tundub, et äh, selle, nii nagu proua Ženalova ja härra Koch on juba öelnud, tõepoolest äh, komisjonide koostöö tulemusena oleme me jõudnud hea kompromissini, hea lahenduseni. nii et siin on teinud koostööd siis erinevad fraktsioonid, erinevad komisjonid rõhuasetus oli meil peamiselt äh, julgeoleku tagamisele. mulle tundub, et me võime jääda rahule selle ettepanekuga, selle projektiga, mis meil laua peal on. meil on mitmeid kompromisse välja pakutud, jah, mõningad väikesed erimeelsused on veel õhus, aga me ei peaks keskenduma nendele üksikutele nüanssidele, mis on veel lahti arutamata. kui meil tulevikus õnnestub saada komisjonilt konkreetne ettepanek, mis pakub välja need lahendused ja meetmed, mis meie dokumendis täna on kirjas, siis ma leian, et me oleme astunud sammu edasi õiges suunas pärast aastate pikkuseid suhteliselt viljatuid arutelusid nii et see on muutus, muutus õiges suunas ja suur tänu proua Šanalovale, härra Kohile. aitäh, härra Taylor Roheliste nimel. aitäh. tahaksin tänada mõlemat raportööri, kes minu arvates on teinud väga head tööd. minu jaoks on äh, prioriteet vaadata e-kõnesid kui liiklusohutuse meedet, mille eesmärk on vähendada tõsiste vigastuste ohtu niimoodi, et äh, hädaabiteenistused jõuavad kiiresti kohale. härra Koh rääkis siin õnnetusest, mida ei avastatud mitu tundi. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, hoolitsemaks selle eest, et see hädaabikõnede süsteem oleks tõesti nii laialt levinud kui võimalik ja see ei ole mitte ainult äh, siis äh, autojuhtide huvides, vaid kõigi liiklejate huvides, kes võivad õnnetustesse sattuda. on oluline, et nendest õnnetustest siis äh, e-kõnede abil teatatakse. ma olen väga tänulik sellele, et on rohkem tähelepanu pööratud andmekaitsele samuti tahaksin juhtida tähelepanu mõnele muudatusettepanekule viiskümmend kaheksa ja kuuskümmend seitse. ühes kõneldakse sellest, et komisjon hindab võimalikke valehäireid, kasutades selleks siis väga ranget süsteemi katsetamist, nii et, et ei oleks võimalik saata valesõnumeid ning Äh, endiselt ei ole selgust selles osas, äh, kuidas seda infrastruktuuri hakatakse rahastama. minu arvates tuleks see probleem lahendada enne, kui me hakkame liikmesriikidel äh, paluma hakata oma maanteede infrastruktuuri parandama, me peame teadma, kes selle eest maksab. enamikke muudatusettepanekuid ja kompromisse me toetame ja neid, me toetame siis seda raportit lõpphääletusel. proua Foster, ECR fraktsiooni nimel aitäh! me tahame tänada raportööri selle suure töö eest, mida ta on teinud ja ma olen täiesti kindel, et kõik me siin saalis tahame anda endast parima, et meil oleksid võimalikult turvalised teed kogu Euroopas. ma arvan, et meil ei ole eriarvamusi aga on oluline, et meil oleksid võimalikult head koostalitusvõimelised teenused ja seda me peaksime tegema kas või numbriga üks, üks, kaks. ja vaatama ka, kuidas muud teenistused, politsei, kiirabi eh, selles süsteemis osalevad. aga ma arvan, et meil on siin eh, tegemist tegelikult kahe eraldi teemaga. üks oluline küsimus, mille härra Taylor juba tõstatas on see, et me siin räägime praegu, et tuleb kohustuslikus korras äh, autodes aastast kaks tuhat viisteist teatud seadmed kasutusele võtta ja minu küsimus komisjonile on, et kas kogu see infrastruktuur äh, üle Euroopa on selleks tähtajaks olemas ning äh, millised on selle infrastruktuuri iga-aastased tegevuskulud, sellepärast et liikmesriigid peavad neid kulusid ju kandma, see oleks üks küsimus, mis mul on. ma olen ise esitanud ka mõned muudatusettepanekud, milles ma ütlen, et minu arvates see süsteem peaks olema vabatahtlik. sellise seadme paigaldamine uutesse autodesse peaks olema vabatahtlik ja samuti toetan muudatusettepanekuid, mis puudutavad andmekaitset, äh, sest see on tõesti ka murettekitav küsimus. ja kui ma, äh, ma arvan, et liikmesriigid ise peavad kõik otsustama, kas nad selle süsteemi kasutusele võtavad või ei, aga kulud näiteks autotootjatele äh, ühe, Ühendkuningriigis, kus koostatakse, äh, toodetakse kaks miljonit aastat auto, äh, autot aastas, oleks umbes kolmsada miljonit eurot, nii et, et äh, lisaks sinna veel infrastruktuuri käigushoidmise kulud nii et, et me ei ole tõesti saanud vastuseid küsimustele nende kulude kohta ja mind tõesti huvitaks, mida komisjonil on öelda. nagu ma ütlesin, tegu on kahe eraldi küsimusega. jah, me toetame seda süsteemi, aga on veel üks väike küsimus kuna liikmesriikides on teenused eh, erinevad ja ka näiteks tervishoiuteenused on erinevad ja paljusid teenuseid osutavad erafirmad, näiteks eh, päästeteenuseid. kas eh, komisjon on nende kõigiga kõnelnud, kas nad kõik on valmis seda ettepanekut toetama, nii et, et ma arvan, et väga palju küsimusi on veel jäänud vastuseta ja mind väga huvitaks, mida komisjon on öelda ja tahaksin veel kord tänada raportööre härra Harbour järgmisena. Malcolm, tere tulemast! aitäh! aitäh, et te väga elavalt seda arutelu olete juhtinud. ma arvan, et see praegune koostöö on hea näide sellest, kuidas komisjonid peaksid koostööd tegema. me kõik äh, anname siin üksteise tegevusele lisandväärtust. ja keskenduksin võib-olla nendele aspektidele, mis minu komisjoni kõige rohkem huvitavad ja vaatame, kuidas me saame meie huvid ja teie huvid liiklusohutuse vallas ühendada. jutt käib ühtsest ja tõhusast hädaabikõrjede süsteemist üldiselt ja mitte ainult süsteemist, mis on mõeldud autodele. me oleme siin rääkinud näiteks üle-euroopalisest hädaabinumbrist, see näiteks ei välista ka kohalike hädaabinumbrite olemasolu aga meil võiks olla siis ka selline ühine süsteem Euroopas, sest meie kodanikud liiguvad väga palju ringi ju. kahe tuhande esimesest aastast saadik on universaalteenuste kasutajate õiguste direktiivis olnud nõue, et liikmesriigid peaksid järg, järgult äh, Äh, minema siis mobiiltelefonide kasutajate asukoha kindlaks tegemise süsteemile ning kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal ajakohastati seda ettepanekut äh, ja kõikidel liikmesriikidel on siis telekommunikatsiooni äh, õigusaktide raames kohustus hoolitseda selle eest, et nende häirekeskused on suutelised neid signaale vastu võtma ja töötlema mitmed kolleegid siin rääkisid kuludest. jah, äh, meil on, äh, tulevad täiendavad kulud äh, nende seadmete paigaldamisega sõidukitesse, lisaks nendele kuludele, mida me oleme juba siin viimase kümne aasta jooksul teinud ja ma ei tea, kas komisjon on üldse nende kuludega tegelenud meie seisukoht on selline, et me tegelikult ei alusta ju nullist tegemist on täiendava liiklusohutuse meetmega, mis kahtlemata aitab inimelusid päästa. niisiis, ma räägin nüüd nendest tingimustest, millest me siis alustame. teiseks, mis puudutab minu kogemusi eh, mootorsõidukite ohutusstandarditega, selles küsimuses me tegime ka transpordikomisjoniga tihedat koostööd. Eh, on kindel, et see süsteem aitab eh, elusid päästa ja ja seetõttu ma ei ole kolleeg äh, Fosteriga nõus, äh, autode turvapadjad meil ei ole ju ka vabatahtlikud, nii et, et seetõttu ma arvan, et see süsteem peaks olema ka kohustuslik. ja ma arvan, et tootjatel ei ole üldse raske äh, paigu-, paigutada siis samasugused seadmed kõikidele, kõikidele autodele ja palju keerulisem oleks, kui kõigil oleksid oma konkreetsed seadmed üks väga oluline teema on ka see, et äh, juba paljudes sõidukites äh, on olemas hädaabikõne erateenused, nende teenuste kasutamise võimalus. ja äh, samuti on meil juba võimalus, et näiteks auto enda sisesüsteem käivitab selle e-kõne näiteks, kui leiab aset õnnetus, kus kõik autos olijad kaotavad teadvuse ning äh, nendest äh, katsetest, mis juba läbi on viidud, me teame, et äh, on olemas väga palju infot selle kohta, millised on autode võimalikud õnnetused, kokkupõrked ja, ja ja me saame üha rohkem infot selliste autode kohta, sellepärast et arendatakse elektrooniliste andurite süsteemi nii et, et ma arvan, et tõesti tegemist on äh, valdkonnaga, kus teatud kulud on ka olulised, sest liikmesriigid peavad seda, neid andmeid koguma ja töötlema. ma arvan, et äh, me oleme selle ettepaneku kallal üsna head tööd teinud äh, tahaksin öelda, et olen härra Benjoniga nõus ja ka proua Foster on sellega ilmselt nõus, et, et Eh, seda tuleks võib-olla laie-, et kas seda peab laiendama ka teistele sõidukitele nagu traktorid näiteks? Eh, mulle näib, et see oleks võib-olla väga suur laiendamine, aga ma arvan, et tootjad võiksid seda siiski pakkuda eh, oma klientidele kui täiendavat võimalust nii et, et äh, me peaksime siiski keht-, pöörama tähelepanu, mille jaoks see süsteem on mõeldud, see süsteem on mõeldud sõiduautode jaoks. ning andmekaitse osas, ma arvan, me oleme teinud ka väga head tööd, andmekaitse pärast loomulikult tuntakse alati muret, aga äh, andmekaitse on ju ka väga selgelt sätestatud universaalteenuste kasutajate õiguste direktiivis, nii et, et ma arvan, et meil on juba olemas selline eeskuju, mille liikmesriigid on heaks kiitnud ja mida me võiksime siis helistaja asukoha kindlaks tegemise osas kasutada. nii et, et tegemist ei ole mingi uue asjaga ma arvan, et äh, meil on tegemist siin väga olulise raportiga, mis mõjub stimuleerivalt komisjonile ja paneb komisjoni arendava standardite paketti ja kui vaadata näiteks sõidukite tüübikinnituse määrust, mis peaks IMCO komisjoni ette ka jõudma ja mille kohta teie koostate arvamuse, siis on oluline. ning äh, siin on veel äh, teisigi äh, lisaväärtusi sellel ühisel hädaabikõne numbril üks, üks, kaks. näiteks Äh, sel ajal, kui kõne toimub, me peame ju ka kindlaks tegema, kus see äh, helistaja asub ja äh, see kõik nõuab tehnoloogiat, tehnoloogia arendamist ning äh, esimene äh, vastastikuse mõistmise memorandum äh, e-kõnede kohta allkirjastati juba kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal, nii et tegemist ei ole mingi uue asjaga ja on aeg, et me tõesti selles vallas elu, olulisi edusamme teeksime. aitäh, Malcolm, komisjoni nimel soovivad kaks inimest sõna võtta, kõigepealt äh, muu peadirektoraadist härra O'Neilli aitäh väga tore on olla jälle teie komisjonis ja näha, et see komisjon on laienenud ja see tegeleb nüüd ka IMCO pädevusse kuuluvate küsimustega. meil on väga hea meel selle töö üle, mida need kaks komisjoni on ühiselt teinud, meile teeb väga head meelt ka äh, mõlema raportööri tehtud töö, nende töö on olnud väga pingeline, meil on toimunud väga pingeline info ja seisukohtade vahetus Äh, tegemist on olulise teemaga, teemaga, millega me oleme tegelenud juba väga pikka aega, see on teema, millesse me oleme, me oleme investeerinud äh, väga palju energiat ja ka väga palju raha läbi pilootprojektide ning äh, me hindame väga seda, et raportöörid on äh, meile edastanud väga selge sõnumi, mille me peame siis edasi andma ja loomulikult komisjonis väga paljud talitused on selle teemaga seotud ja eks me siis vaata, äh, mil määral me saame siin nüüd kõigile sobivad ettepanekud kokku panna. Äh, ma tahaksin öelda, et tehnoloogia ei ole probleem, aga probleem on võib-olla kulud me oleme arutanud seda kulude teemasid erinevates osakondades ja need kulud ei ole just noh, sel-, sel-, sellised, mis oleksid liiga kõrged. Äh, intelligentsed süsteemid on tänapäeval väga oru-, olulised, need muudavad meie autotootjad maailmaturul konkurentsivõimeliseks ning äh, kui me äh, võtaksime kasutusele selle e-kõnede süsteemi, siis ma ei usu, et see meie autodes mingeid probleeme tekitab. pigem oleks äh, see midagi, mille baasil me saaksime välja töötada äh, paljusid lisandväärtusega teenuseid. ja väga oluline on, et me seda Euroopas teeme harmoniseeritult. ja, ja siis saame juba laiendada neid teenuseid üle kogu maailma mis puudutab nüüd infrastruktuuri, siis te tuletasite meelde neid koge-, kohustusi, mis juba praegustes õigusaktides kirjas on. mina vastutan otseselt siis nende tehniliste nõuete sõnastamise osas, mis puudutab hädaabikõnesid ja ma võin öelda, et kulud ei ole probleemiks, probleemiks on pigem korralduslikud aspektid ja see, kuidas leida süsteemide kõige parem koostalitusvõime. ja ma arvan, et jällegi siin kõik liikmesriigid on huvitatud äh, selle probleemi lahendamisest, sellepärast et äh, e-kõnede põhjal saab kasutusele võtta väga paljusid teisi süsteeme, mis on väga olulised liiklusohutuseks ja samuti saab kasutusele võtta veel mitmeid teisi rakendusi seoses nende e-kõnedega, aitäh! Äh, kes veel komisjoni nimel sõna võtab? härra Davidov aitäh! ka mina tahaksin tänada mõlemat raportööri ning kõiki kahe komisjoni liikmeid, kes on selle teemaga tubli tööd teinud. samuti tahaksin tänada variraportööre kõigi muudatuste eest. ma arvan, et kompromissid on mõistlikud ning Äh, lõppsõnastus tõesti aitab komisjonil jätkata seda tööd, mida me oleme äh, viimase kolme aasta jooksul teinud selleks, et e-kõnesid edendada. Äh, korduvalt juba mainiti kulude teemat ja ma olen nõus sellega, mida ütles minu kolleeg nii kulude kohta, aga kui, kui ka tulude kohta need tulud lõpuks kaaluvad kulud üles, nii et, et kulud on taskukohased ja ärgem unustagem siin ka mastaabisäästu. Äh, meil on äh, võimalik äh, e-kõnedele lisaks veel ju mitmeid muid teenistusi kasutusele võtta ja mis puudutab nüüd kõneleja asukoha kindlaks tegemist, siis nendes riikides, kus seda pole veel tehtud, on praegu ainulaadne võimalus just luua see infrastruktuur, mis aitab siis kõneleja asukohta kindlaks teha nii et, et äh, kulud on mõistlikud. ja mis puudutab nüüd seda, kas see süsteem peaks olema vabatahtlik, me oleme üritanud seda vabatahtlikku äh, lähenemist ellu viia, see aga paraku ei ole toiminud ja seetõttu peame kaaluma teisi võimalusi. ja need meetmed, mida me oleme esitanud, äh, peaksid siis toimima paralleelselt nii et, et eh, kõikidel tasanditel süsteem võetakse kasutusele samal ajal. ja loomulikult me oleme alati pööranud suurt tähelepanu andmekaitsele ja teeme seda ka edaspidi, töötame eh, koos Euroopa Andmekaitse Inspektori ja andmekaitse talitustega ja, ja meie eh, seisukoht on, et nende e-kõnede puhul meil on see vallandusmehhanism ja siis me peame neid kategoriseerima ja kas äh, nei-, äh, seda süsteemi võiks kasutusele võtta ka muudes sõidukites peale sõiduautode, näiteks raskeveokites ja mujal, äh, sellega ka tegeleme. aga võib-olla praegu on sellest veel vara rääkida. nii et, et võib-olla jah, ta saab neid ka teistes sõidukite tüüpides kasutusele võtta, nii et, et nii palju, nii palju siis minult. proua Foster, kas teil on väga lühikene küsimus? jah. Äh, jutt käib Euroopas toodetust, äh, toodetud autodest ja kohustuslikust kuupäevast kaks tuhat viisteist, aga kui ma ostan auto, mis on toodetud kolmandas riigis, millised reeglid kehtivad kolmandates riikides, kas äh, tuleb paigaldada need seadmed, mis on kohustuslikud Euroopas kasutatavates autodes? aitäh kas keegi tahab sellele küsimusele vastata? Malcolm, sina vasta seni, kui komisjon otsustab, mida teha Äh, tüübikinnituse direktiivi äh, raportöörina ma ütlen, et see direktiiv puudutab äh, kõiki sõidukeid, mis Euroopa turule, turule tulevad, nii et, et kui te tahate saada tüübikinnitust, siis nad peavad olema nende seadmetega varustatud, muidu neid ei ole võimalik Euroopas müüa. loomulikult on ka mingi üleminekuperiood ja selle perioodi puhul me arvestame siis tehnoloogia olemasoluga ja autotootjatega ma näen, et komisjoni poole pealt noogutatakse, nii et, et ilmselt härra Harbour teab, millest ta räägib. härra Harbour, jah, tehakse vahet vanade ja uute sõidukite vahel. nii et, et eh, jah, olemasolevate autode puhul tuleb siis tehnoloogiat uuendada niisiis, nagu ma ütlesin juba, hääletamine toimub homme ja äh, siis äh, juulis äh, läheme täiskogule. tahaksin tänada IMCO komisjoni selle eest, et ta siia, nad siia tulid. niisiis hääletame homme. järgmine päevakorrapunkt on mitmeaastane finantsraamistik aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend arvamuse eelnõu tutvustamine. tegemist on minu arvamuse eelnõuga So, if I can start. nii et tee lahti looga, ma alustaksin. ma paluksin, et need, kes saalist lahkuvad, teeksid seda vaikselt. see raport puudutab transpordikomisjoni raportit äh, eelarvekomisjoni ajut-, esialgse raportiga mitmeaastase finantsraamistiku kohta seda tuntakse hüüdnimega MFF. vastavalt sead-, reeglitele võib ähm, mit-, mitte äh, õig-, kus loomelise raporti kohta koostatud arvamusraport äh, olla kõigest üks lehekülg, äh, lehekülg pikk, kuna kuna kõik, mis ma öelda tahtsin, ei mahtunud raportisse ära, siis ma esitan muudatusettepanekud oma enda raportile, et katta selliseid küsimusi nagu Galileo, struktuurifondid ja ühtsusfond ning samuti ka ühtne merepõllumajanduspoliitika. nii et sellepärast ma esitasin ka muudatusettepanekud omaenda arvamusele, sest ruumi oli mul kõigest üks lehekülg. kuid minu kavatsus selle raportiga oli mitte tohutu pika transpordikomisjoni arvamust koostada. ma soovisin, et see on, oleks võimalikult konkreetne ja keskenduks väga konkreetsetele võtmesõnumitele. ning tegeleks just nende sõnumitega, mis äh, transpordikomisjon äh, sooviks edastada eelarvekomisjoni raportööridele, äh, härra Borsile, härra Kalfinile loomulikult on, soovin ma, et meid arvesse võetaks ka läbirääkimistes nõukoguga. kümnes juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, et peegeldada viimaseid eh, sündmusi Taani eesistumise ajal. raportit hääletatakse kaheksateistkümnendal septembril Transpordikomisjonis. nii et eh, on võimalik esitada kompromissmuudatusettepanekud ka pärast, eh, pärast suvevaheaega nagu ma ütlesin, me üritame kokku võtta seda, mis meie ümber toimub. et äh, vaatame seda, mis toimub ka nõukogus, et me saaksime anda ühtse tugeva transpordikomisjoni arvamuse. on üsnagi murettekitavaid äh, äh, kuulujutte nõukogus, nimelt mitmed äh, Ehm, mõned liikmesriigid, keda ei tohi nimetada, kuid eriti Saksamaa soovivad, soovivad Connecting Europe eh, eh, vähendada viiekümne protsendi võrra. ning eh, minu meelest peaks olema selge sõnum komisjonile, et suunatud investeeringud Euroopa transpordivõrgule ja teadusuuringutele on äärmiselt oluline osa kahe tuhande kahekümnenda aastast aasta programmist ning äh, hädavajalik selleks, et tekitada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet. samuti ja, oleks selle finantseerimise vähendamine selge vastulöök kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale. Euroopa Parlamendi tööd on endiselt äh, vaja edasi teha, transpordiinvesteeringud on meie jaoks strateegilise äh, tähtsusega, et praegusest majanduskriisist üle saada. ma teen ettepaneku, et me kutsuksime siia mõlemad äh, mitmeaastase finantsraamustiku raportöörid oma järgmisele transpordikomisjoni äh, kohtumisele, et me saaksime selle sõnumi neile edastada. Äh, põhilised finantseerimise allikad, mille komisjon välja pakub, on ABSF Eh, mida juhib eh, Tenti eh, amet. komisjon teeb ettepaneku suurendada eelarvet võrreldes praeguse finantsraamistikuga. ning oluline osa intelligentse rohelise transpordivõrgu osas, mis oleks siis seitsekümmend koma üheksa miljardit ning rohelise efektiivse energia kasutamise võtmine, seda on samuti suurendatud, kuid see endiselt ei eh, Pole selge, kui palju lisatakse kuus koma viis, kuue koma viiekümne kolmale eh, miljardile ja kui suur osa sellest on omavahendid. transpordi alased teadusuuringud on Euroopa Liidule esmatähtsad selleks, et olla transporditehnoloogias endiselt liidrirollis. TNT äh, projektid äh, võiksid samuti kasu saada sellest, äh, nii sellistest teadusuuringutest. ning vaadake nüüd üle struktuuri ja ühtsusfondid, eriti just, eriti puudutab see struktuurifond kolmekümne nelja miljardi osas, eriti kümme miljardit, mis puudutavad CEF-i Need on oluline osa Euroopa Liidu transpordistruktuurist. ma üldiselt toetan komisjoni ülemuselt lähenemist mitmestel finantsraamistikule, teen ettepaneku suurendada suurendada toetust CEF programmile, mis oleks realistlikum. no toetan ka lisaks kümne miljardi suurust toetust CEF-ile, et selle programmi edukalt lõpuni viia. lisaks sellele sooviksin, soovi, sooviksin eh, veel lisada siit e CEF määrusele ning eh, selle alast finantseerimist järgmisel finantsraamistikus. ning sellega seoses ma eh, viitan väga olulise küsimusele, mida on tõstatatud meie komisjonistes viimastel kuudel. nimelt eh, siin endiselt eh, räägid, eh, siin endiselt on esile tõusnud riiklikud soovinimekirjad, millel ei ole ette nähtud korralikku finantseeringut koha pealt. kui CEF-i soovitakse hästi finantseerida, siis tuleb öelda, millised projektid tuleb lisadest välja jätta. samuti oleme maininud äh, vajadust äh, edasi arendada Marco Polo programmi, mis äh, varsti kehtetuks muutub. komisjon väidetavalt ei soovi seda programmi jätkata või soovib selle lisada TNT elluviimiseks. praegusel hetkel on see eelarve ette nähtud viiskümmend miljardit, tundub aga vähetõenäoline, et selline raha äh, suunatakse äh, Marco Polole uue CEF-i raames. nii et mina toetan selgelt äh, seda, et Marco Polo jääks selliseks, nagu ta praegu on. see oleks üldine ülevaade minu arvamusraportist, nagu ma seda ütlesin. no hea meelega mm, e, arvesse võtma teie muudatusettepanekuid, see annaks võimaluse kohtuda ka variraportööridega, et äh, selge äh, kavatsuse äh, raporti esitada transpordikomisjonist, mille saame saata siis eelarvekomisjonile ning saaksime seega koos olla tugeva parlamendi seisukoha väljakujundamisel, mis saadetakse nõukogule. ning mis selgelt on välja öeldud äh, raportöörile kohtumisel mitmelise finantsraamistiku kohta on see, et äh, kui komisjon soovib kärpida, siis ta peab selgelt ütlema, kust neid kärpega võimalik teha. härra Rash. suur tänu teile. nagu te isegi aru saate, meie oleme töögruppides seda küsimust juba arutanud eh, ja seda väga pikalt ning selge on see, et eh, finantsplaneering peab eh, kindlasti arvesse võtma ka eh, instrumenti Connecting Europe. see on väga oluline ning ühtlasi me peame välja ütlema ka selle, millised projektid on tegelikult olulised, peame veenma nõukogu selles, et, et on olulised kolm eh, kolm eh, sellist aspekti, mis eh, puudutavad siis investeeringuid, millel on väga positiivsed tagajärjed tulevikus. teiseks, me toetame seda ettepanekut ning äh, toetame ka komisjonipoolset äh, rahastamist, sest nii me saaksime sellest killustatust tegel-, tegevusest äh, pisut edasi minna ning me saaksime palju kombineerituma, palju parema tööviisi juurde jõuda ning me soovime, et siin ei räägitaks ainult kärbetest, vaid räägitaks ka sellest, milliseid projekte nad ei soovi edasi finantseerida. teine punkt on see, et et on teatud kõhklusi, mis puudutavad Ühtsusfondi ning äh, samuti ka finantseerimisküsimustega keskpers-, pikas perspektiivis. me sooviksin teada, mida äh, neil on öelda näiteks kohaliku tasandi transpordi kohta, ma tahaksin teada, mida volinik Kallas sellest arvab. praegusel hetkel on niimoodi, et mõnede riikideni jõuab toetusraha väga kiiresti ja me peaksime siin tõesti eelarve uuesti kõne alla võtma, sest praegusel hetkel peavad ühtsusfondidest kõik kasu saama meil on vaja äh, anda selge ja täpne vastus. ning äh, see äh, kõik peab jääma kahe koma viie protsendise piirmäära juurde jääma sest praegusel hetkel on olukord väga ebakindel ja see tähendab seda, et fondid, rahastamist vähendatakse, mitte ei suurendata. samuti peab ütlema seda, et see, kes pikas perspektiivis finantseerimise küsimuse juures on väga tähtis see, et meil on eh, vaja nende fondide toetust, kui me soovime kahe tuhande, eh, kui me soovime eh, jõuda nende eesmärkideni, mida on välja töötanud Euroopa Komisjon järgmiseks viieteistkümnendaks aastaks. meil on vaja Mm, selliseid summasid, mis võimaldaks meile ellu rakendada komisjoni eesmärke, eriti puudutab see Euroopa ühendamise rahastut. ning eelkõige oleme järjekindlad, sest eh, meil on teatud hulk raporteid, mis eh, puudutavad Euroopa ühendamise rahastamist, rahastut ning meil peab olema eh, ühtne teema ja me teame, et Euroopa ühendamise rahastu on üks oluline osamaid osa transpordivõrgustike küsimustes, samuti on tähtis ka näiteks transpordi teadusuuringute rahastamist, sest, sest transpordil on eh, vaja leida eh, oma koht teadusuuringute valdkonnas, nii et äh, ma loodan, et äh, meil on võimalik vastu võtta raport, mis äh, meie komisjonis saab suure toetuse osaliseks ning lõpetuseks. minu meelest ei ole küsimus selles, et me tahaks ära võtta raha mõnelt teiselt projektilt, vaid näiteks kui me arutame siin regionaalarengu komisjoniga asju, siis me näeme, et see on tegelikult oluline osa regionaalarengu poliitikast eh, ning ka Euroopa poliitikast. me peame toetama projekte, millel peab, millel on Euroopa jaoks lisandväärtus ja mis eh, aitaks ära lõpetada selle absurdse arutelu, kus mõned riigid arvavad, et nendelt on raha ära võetakse. me peame järjekindlalt, efektiivselt edasi töötama selle vähese rahaga, mis meil olemas on, seda raha peab seega veel paremini ära kasutama. härra Meiser, proua Meiser, suur tänu teile. härra raportöör ja ka härra Kross on üsnagi palju selle teema kohta öelnud. me oleme üldiselt kõik ühel nõul. me oleme nõus sellega, et eelarve küsimused järgnevateks aastateks ning mitmeaastane see film, finantsraamistiku küsimus selles osas on Euroopa Komisjon teinud äärmiselt adekvaatseid ettepanekuid, see puudutab ka Euroopa Ühenduste rahastut, sealt, millele on antud piisavalt suur kaal. kuid näiteks ma tean, et minu kodumaal on üritatud juba äh, neid fonde, äh, fondide toetust vähendada, ma olin tõeliselt, tundsin tõelist õudust, kui ma nägin, äh, kui äh, ma äh, nägin seda, mis puudutab Euroopa transpordivõrgustikku, Põhja-Saksamaa puhul arvestatakse ka veeteid ning äh, Põhja-Saksamaa sai esialgu väga palju toetust just jõetranspordi arendamiseks. Euroopa Komisjon ütles, et meil on nüüd äh, uued võimalused mitte ainult ühisturu arendamiseks, vaid tõepoolest täiendada ka Euroopa transpordivõrke ja kasutada seda raha hästi ära, viia need kõige, neisse piirkondadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse mina leian, et tegu on ettepanekuga, mis tuleks välja töötada ja tuleb öelda, et see on eesmärk, mis mitte ei pane ainult suunad, tee ainult suunad selgeks tuleviku jaoks, vaid see on oluline ka meie siseturu arenguks. ma sooviksin, et sisse, et lisaksite ka pilootprojektide küsimuse kahe tuhande kahekümnenda aastani meid ootab ees praegu kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta. tulemused puudutavad ka Euroopa ühendamise rahastut, et me saaks oma tegevust ähm, mitmekordistada. seega ma leian, et äh, see küsimus peaks olema teksti sis-, lisatud, sest seda ettepanekut tuleks tõsiselt arutada. seega mm, meil on, võib öelda, et meil on, et meil on vaja äh, rohkem vahendeid, kui meile äh, seniks antud on. ma, nagu siin eelkõneleja juba ütles, et äh, siin on riik, on selliseid riike, kes arvavad, et neilt võetakse raha vähemaks. siin on tegu siis nelja või kümne miljoni eurosed summad, mis on mõeldud rahastu Euroopa ühendamine jaoks. praegusel eh, hetkel eh, oleks vaja eelkõige täpselt kirjeldada, milliste projektide jaoks need summad mõeldud on. ja eh, mis puudutab nüüd jõe teede ühendamist, meretranspordipoliitikat, mm, ühtse taevapoliitikat, need on kõik väga äh, oluline osa meie siseturu väljatöötamiseks ning äh, ma arvan, et tegu on ettepanekuga, mis saab komisjoni äh, poolse toetuse osaliseks, see on hea vahend selleks, et edasi arutleda ja et kõik ideed leiaks äh, kajastust. suur tänu! suur tänu, härra Kaamer! Ähm, härra raportöör, suur tänu teile selle projekti, eks minu jaoks oleks vaja huvitav paar äh, punkti veel esile tõsta uus Poola valitsus kärpis eelneva valitsuse poolset projekti, öeldes, et et kiirrongi puudutavad projektid on kõvasti kärbitud, kuuskümmend protsenti finantseerimisest läheb raudteede väljaarendamiseks, nelikümmend protsenti maanteede võrgustiku väljaarendamiseks. kuid meil on vaja teistsugust poliitik-, teistsugune poliitika välja töötada, et see raha, mis meile eraldatakse, et meil oleks võimalik äh, sellega edasi töötada, kui meile antakse kümme miljardit, et siis oleks võimalik äh, ehitada tunnel, mis läbib Brememo. me peame Euroopa huvidest kindlamini seisma. me ei tohiks seda raha see raha ei tohiks jõuda ainult ehitussektorini, see peaks ka transpordisektorini jõudma. E, nii, e, müra küsimust on siin korduvalt arutatud. siin on räägitud RTMS-ist. ja muust sellisest. sellega oleks, abil oleks on näiteks sellisest pidurdussüsteemist, mis aitaks ähm, elektrienergiat tekitada, et, äh, et mootorile, äh, mootorit edasi toita. siin on räägitud sellest, et see tähendab rehvide edasiarendamist, kuid tegelikult äh, tähendab siis eelkõige see siiski kolmekümneprotsendilist energiakulu vähendamist. ja see on oluline osa ka müra vähendamiseks. Need kõik on väga tähtsad investeeringud ning äh, see tähendaks seda, et ka raudtee eh, oleks aina populaarsem ning et tarbijad toetaks seda aina eh, rohkem, aitäh teile! Robert, Robert, palun! tegelikult Peter van Dalen äh, võib-olla oleks pidanud siinkohal midagi lisama, aga teie esimene sissejuhatav sõnavõtt oli väga huvitav ja ma tahaksin suuresti nõustuda sellega, mida te ütlesite. aga nüüd, mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, äh, punktid viis, kuus, seitse, siis ma tahan öelda ühte asja selline asi, et osad liikmesriigid leiavad, et eelarvet tuleks vähendada, et lausa poole võrra see CEF-i või Euroopa ühendamise rahastu eelarvet tuleks vähendada. aga pidage meeles, et eh, samal ajal me soovime ju luua sellist poliitilist liitu või poliitilist ühendust, eh, rahaliit meil juba on, ja arvesse tuleb võtta ka kõiki neid erisusi selliste ühenduste loomise puhul. ja selliste ühenduste loomine eeldab suuremaid eelarvevahendeid arvesse tuleb võtta ka Euroopa Liidu kõige äärepoolsemaid alasid, nende võimalusi. nii et ma ei saa päris hästi teie põhjendustest aru, et miks on tarvis järgmiseks finantsperspektiivi osas äh, Euroopa ühendamise rahastu eelarvet vähendada poole võrra. mis on siis see eesmärk, millist Euroopa tulevikku me soovime näha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend? meil on vaesemad äärepoolsed alad, mis ei ole sugugi ühenduses Euroopa Liidu kesksema piirkonnaga. mis on meie eesmärgid? ja nüüd palun härra Van Dalen. aitäh, esimees. suur tänu, et saadate välja sellise selge sõnumi. see on kirjas teie arvamuse projektis. kõigepealt äh, tahaksin puudutada Marko Polot. tõepoolest, see on osutunud äh, tõhusaks mul on väga hea meel, et te soovite sellega jätkata ka järgmise, järgmise raamistiku all ja see on väga teretulnud. mis puudutab teie punkti neli ja üle-euroopalisi transpordivõrke, siis te mainisite ära, et siin me hakkame eelarvet kärpima, nii et minu küsimus komisjonile on järgmine või siis nõukogule, et mis on toimumas infrastruktuuriga, infrastruktuuri rahastamisega konkreetsemalt? see uus põhja poole suunatud äh, liikumisvõimaluse kanal, kas me, kas see on võimalik, et kogu see projekt üldse seisatakse või milline on komisjoni arvamus? mis puudutab siseveekogusid siis ähm, võt-, tuleb arvesse võtta seda, mis on komisjoni seisukoht, kuidas uuesti, nad peaksid uuesti ümber vaatama, kuidas seda kaasata mitmeaastasesse raamistikku. ja viimast, viimasena te mainisite ära selle, et teil kõik ei mahtunud ühe lehekülje peale ära ja pidite esitama ka muudatusettepanekuid, aga mulle tundub, et ka see punkt üheksa vist ei ole vajalik teie dokumendis, aitäh. suur tänu teile, härra esimees. ütleb härra Rikee, mina kui ei, kunagine eelarvete koostaja oma eelnevas elus sooviksin mõningaid omapoolsete märkustega esindada, esineda, esineda Ehm, teie raport on äärmiselt oluline, ma esita-, muidugi loodan, et esitatakse muudatusettepanekuid, kuid eh, üldiselt on teie, eh, eh, teie raporti sisu väga tihe ja väga selge ning kui kõik hakkab nüüd esitama arvamusi mingisuguste raportite või arvamuste või projektide kohta, siis, siis see muutub täiesti arusaamatuks. see tähendab seda, et põhisõnum kaob ära, põhiline sõnum on ju põhim-, põhimõtteliselt see, mis puudutab eelarvet. ning äh, põhiline küsimus eelarve osas eelkõige on see, et me leiame, et transpordi küsimusi tuleb eelarves, äh, arvesse võtta, äh, mis võib muidu muudatusettepanekutesse ära kaduda. Te tegite väga hästi, et te tulid Euroopa ühendamise rahastu juurde, ma arvan, et e, need Euroopa riigid, kes sellele vastu vaidlevad, lihtsalt ei soovi e, tsentraliseeritud, e, tsentraliseeritud juhtimist selles valdkonnas. ma ei näe mingisugust põhjust, miks mõned liikmesriigid ei peaks ühtses Euroopa jõupingutustes osalema. minule tundub see kummaline olevat. kõik ju soovivad olla konkurentsivõimelised. me ei, ei saa nüüd igaüks hakata raha enda poole kraapima et me eh, ei saa mõned riigid öelda, et ma panen nüüd oma need kümme miljardit enda taskusse, teised riigid, kes soovivad ühisprojektides, tegelegu nendega ka edasi. kas meil on eelarvega solidaarsus olemas või mitte? meil, nii et selliste küsimuste tsentraliseeritud lahendamine on Euroopa poliitika osa. kõik teavad, et probleem on selles, on äh, Eh, tegelikult millise mahuga see mitmeaastane finantsraamistik on ning eh, küsimus on selles, mida teha riikidega, kes ei soovi panustada ja nii edasi. ja praegusel hetkel on pisut keeruline hetk ette jõudnud, ühest küljest eh, on probleemiks äärmiselt karm kärpepoliitika, mis ei lase meil edasi liikuda ja teisest küljest on äh, vajadus, äh, äh, vajadus investeerida. ma paluksin kolleege, et oleks ettevaatlikud, kui te hakkate esitama ettepanekuid selle kohta, et see programm on oluline või teine programm on oluline, sest kogu see tekst muutub siis täiesti arusaamatuks. ning minu jaoks on murettekitav see, et et Euroopa ühendamise rahastu läks AA alla, samas kui ta oli eelnevalt AB all. see tähendab seda, et äh, see tähendab eelarvelist äh, nii-öelda kokkupressimist, mis on väga murettekitav. Äh, parlament saavutas selle, et mõned küsimused viidakse uuesti selle valdkonna alla tagasi, komisjon ütles alguses, et on sellega nõus, kuid hiljem muutis oma arvamust see on selline probleem, mis meie jaoks võib väga ohtlikuks osutuda. ning lõpetuseks sooviksin öelda, et mina hea meelega võtaks teie raporti vastu täiesti sellisel kujul, nagu ta juba on. suur tänu. mulle, Ajala Sender. Gracias, president. Ajala Sender, suur tänu teile. seoses sellega, mida ütles härra Rikee, ma sooviksin kõigepealt seda, öelda seda, et te olete teinud tõesti väga hea arvamuse ning äh, väga hästi olete välja toonud kõik äh, probleemid, kuigi äh, ning olete samuti välja töötanud head hoiatused nõukogule, mis saab siis, kui ei ole vähemalt väärikad miinimumi ei, Eh, välja töötatud Euroopa ühendamise rahastu jaoks, eh, mis kataks garanteerida tõsi, tõesti ühtse ülevaatliku Euroopa liik-, eh, mobiilsuspoliitika. nii et me peame loomulikult nõukogule ütlema, et kui ta kavatseb kärpida selles määral, nagu väidetavalt ta seda tegema hakkab, ta peaks selgelt ütlema kodanikele, kust ta kärpima hakkab, mis valdkondades ta kärpima hakkab viimasel ajal on nad väga osavad kärpima. ning äh, Euroopa Parlament äh, meie oma viimasest Strasbourgi resolutsioonis ütlesime samuti, et kui jäädakse allapoole teatud äh, miinimumpiirmäära, siis võib-olla Euroopa Parlament kavatseb tagasi lükata täiesti naeruväärse ettepaneku ning äh, meie ei äh, äh, kavatse sellesse äh, mängu astuda, mis teeb meid täiesti naeruväärseks Euroopa kodanike ees. ning võiksime komisjoni esindajate käest küsida ka seda, millised on nende tõlgendused rubriik üks A alla, sest seal on sellised, sellised projektid, mis on meie jaoks väga olulised, nagu Galileo või GMS, see on riskantne mitte sellepärast, et see tähendab, et eh, selle jaoks on vähem raha, sellepärast kui see raha on juba olemas, siis kõik teavad, kes seda eh, raha eh, kasutama hakkavad. mina toetan neid, kes seda rubriigi soovivad toetada. mina arvan, et on oluline arvesse võtta, et, et on olemas juba kümme miljardit äh, ühtsusfondidest ning praegusel hetkel võib tekkida eh, siis teatud eh, hargnemis- või killustumise efekt, ma sooviksin teada, eh, milline on komisjoni strateegia sellele probleemi lahendamiseks. samuti võiks mõelda selle peale näiteks, milliseid muudatusettepanekuid esitada, näiteks et Federi, Federi allüksused saaks transpordiküsimustes edasi Eh, töötada, kümme miljardit ei ole mitte ainult tsentraliseeritud, see küsimus, see puudutab ka pädevusi. Mm. Eh, nii et see puudutab mitte ainult tsentraliseeritud juhtimise küsimust, eh, vaid ka kvaliteedi ja Euroopa väärtuse sisseviimist ning mis puudutab turismi, siis tõepoolest on meil olemas õiguslik alus äh, mida meil tükk aega ei olnud, milleks ning mille kohta meile öeldi, et meil ei ole võimalik seda õiguslikku alust välja töötada, sest meil pole vahendeid selleks, nüüd meil on õiguslik olukord olemas, olemas ja nüüd äh, äh, nõukogu keerab, keelab selle vahendid ära. nii et võib-olla äh, nüüd turismiprojekt aitab ait-, liikmesriike, mis teevad tohutuid jõupingutusi selleks, et edasi liikuda, ning äh, väga suur võimalus selleks oleks just nimelt turismisektori abil ja palun, härra Bradburn. täpselt nii, nagu eelkõneleja proua Ajala Sender, on ka minul küsimus, mis on suunatud komisjonile. tegemist on sellise üldisema küsimusega ja see puudutab neid teemasid, mida juba tõstatasid härra Van Dalen, proua Maisner. ehk et eh, nii, nagu proua Maisner juba rääkis eh, sellest võimendusest, finantsvõimendusest finantsvõimenduse teemat olen ma vaadanud just ennekõike selle Euroopa ühendamise rahastu raames. ja olen kaalunud ja vaadanud, millised on erinevad projektid, mis hõlmavad nii era- kui avaliku sektori. rahanduskomisjon on juba kinnitanud, et eesmärgiks on võt-, on anda et, et kaheksakümmend protsenti tuleb erasektorist ja kakskümmend protsenti vahenditest avalikust sektorist. küsimus on, et kas see arv on põhimõtteliselt kooskõlas sellega, mille komisjon on enda jaoks välja arvestanud ja teine küsimus on selline, härra esimees, te ilmselt mäletate, et äh, kui me alguses äh, kaalusime seda, et äh, see programm peaks hõlmama ka Galileiot, siis komisjon ütles, et ei, see summa jääb ikkagi kümne protsendi raamesse ja me ei saa kaasata erasektori esindajaid sest muidu läheb äh, projekti rahastamine tasakaalust välja. minu küsimus on nüüd järgmine. millise garantii annab komisjon seekord selle kohta, et kui me tahame, et meil oleks see kaheksakümmend protsenti, kakskümmend protsenti jaotus, et see ka jääb selliseks, mitte et äh, tullakse uuesti tagasi meie juurde, hakatakse küsima täiendavaid summasid teiste pro programmide alt? Härra Marinescu, palun. Aș vrea să reamintesc că această opinie va fi aitäh, esimees! tuletan teile meelde, et see arvamus saab olema lisa mitmeaastase finantsraamistiku vaheraporti juurde ja seda hääletatakse Euroopa Parlamendi täiskogul enne ülemkogu kohtumist oktoobrikuus. me eeldame, et jõuame konkreetsete summadeni, mis on siis sihtotstarbeliselt määratud äh, järgneva eelarvega. mulle tundub, et see ettepanek peaks hõlmama konkreetseid elemente, mis kajastavad Euroopa Parlamendi seisukohti, läbirääkijate seisukohti Euroopa Ülemkogu ja tutvustama neid Euroopa Ülemkogul mulle tundub, et arvamus praegu tõesti kajastab kõike seda, mis siin peaks kirjas olema, aga mulle tundub, et mõni asi on veel puudu. kõigepealt, kas me oleme nõus sellega, et turismi ja transpordimeetmed saavad olema nendes peatükkides, kus nad praegu kirjas on kas me ei peaks üldisemalt lisama siia ka viite selle ühendamise rahastu kohta? ja vahest ei peaks nii üksikasjalikult kõiki raporteid ära märkima. milline on meie seisukoht selle kohta, et kas tuleb ära mainida need elemendid, mis jäävad kaasotsustamise alla või seadusandliku tavamenetluse alla, kas me keeldame võtmast arvesse selliste punktide mainimist? ja siis veel, mis puudutab meie transpordiprogrammide rahastamise taset. kui me kõik need asjad omavahel kokku paneme ja lisame juurde sellele dokumendile, alles siis on meil olemas täielik arvamus ja me saame ka endale selge pildi eelarvest, mis on ette nähtud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. härra Elka Traui, palun. härra esimees, ma vabandan, et ma hilinesin sellele koosolekule, jäin arutelu algusest ilma. kolleegid on juba seda maininud, aga härra esimees, me peame siin kõige olulisemat silmas pidama mis on kõige tähtsam selle dokumendi puhul, mis meie ees laual on? erinevad investeerimisfondid, Euroopa ühendamise rahastu, teised fondid võivad osutuda sellise kompromissi ohvriteks. me teame, et on osad liikmesriigid, kes soovivad eelarvet oluliselt vähendada ja on teised riigid, kes tahavad eelarvet võimalikult senisel määral alles hoida. ma leian, et Euroopa Parlamendi kohustuseks siinkohal on jätkuvalt edasi anda sõnumit, et kõik need investeeringud on ülimalt tähtsad, taastamaks Euroopa majandust järgnevate aastate jooksul nii et Euroopa Parlament peab selle lisama oma prioriteetide nimekirja. see on see arutelu, mida me peame oma kolleegidega, see arutelu teema, mida me peame oma kolleegidega käsitlema. väga kena oleks, kui komisjon saab meile, meid varustada tõhusate vahenditega, ja aitab selgitada, kuidas on võimalik, et erinevad Euroopa tasandi investeeringud tõesti ka panustavad majanduskasvu taastamisse loomulikult meie eesmärgiks on Euroopa tasandil lisandväärtuse saavutamine, aga mis on need vahendid või need meetmed, mis aitaks tõepoolest edendada majanduskasvu, võib-olla meil minevikus mingeid häid meetmeid või näiteid tuua? aitäh! härra Pakei, komisjon, palun! Uh, aitäh, esimees mulle tundub, et selles arvamuse projektis on toodud ära kõik nende, kõik need väljakutsed, millega seisavad silmitsi transpordisektor, selle rahastamine järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul. ja nüüd üritan vastata nendele küsimustele, mis komisjonile esitati. komisjoni ambitsioonikas ettepanek Euroopa ühendamise rahastu osas tugineb juba olemasolevale programmide süsteemile ja ka konkreetsetele projektide nimekirjale nii et see rahastamine on justkui selline täielik miinimum praegu, mis on ette nähtud. mis puudutab kümmet miljardit ühtekuuluvusfondist ja mis siis hakatakse, mida hakatakse rakendama CEF-i alt, millele viitasid ka mitmed kõnelejad, siis küsimus ei ole mitte niivõrd kesktasandi juhtimises, vaid selles, kuidas saavutada maksimaalne lisandväärtust Euroopa Liidu tasandil sellest rahastamisest. ja praegu tundub, et komisjon leiab, et just sel moel on võimalik seda lisandväärtust kõige paremini saavutada. ja just see rahastamine Ühtekuuluvusfondi alt ja teiste regionaalpoliitika instrumentide raames on väga oluline Marko Polo viide on teie raporti projektis ka olemas ja väga õigesti olete ära märkinud selle, et komisjon pakkus selle välja, et see peaks olema hõlmatud ning et ka transporditeenused peaksid Euroopa ühendamise rahastu all olema. siin on kaks elementi, kõigepealt äh, voolujoonelisemaks muutmine, erinevate meetmete äh, hõlmamine ja teiseks me peaksime tagama ka juriid-, õigusliku baasi või õigusliku aluse mille põhjalt edasi on võimalik edendada muuhulgas ka teenuseid, mida osutatakse seda infrastruktuuri kasutades. nii et mulle tundub, et nende erinevate koridoride, nii põhivõrkude kui, põhivõrkude raames kui ka teiste võrkude raames on võimalik panustada infrastruktuuri ja just sel põhjusel komisjon pakub välja toetada selliseid Marco Polo tüüpi meetmeid ja Euroopa ühendamise rahastut. lõpetuseks tõepoolest see väga ambitsioonikas rahastamine, mis on tõesti see absoluutne miinimum praegu. peame seda rahastamist vaatama koos innovatiivse rahastamisega. erinevad allikad tuleb kokku tuua, tagamaks see, et võimalikult, toimuks võimalik mõistlik vahendite eraldamine järgmiste aastate jooksul üks küsimus puudutas vist ka Sinescot, kas härra Van Dalen mitte ei esitanud seda küsimust, tõepoolest komisjon jätkuvalt teeb soodustatud poolega koostööd, samuti ko teeme koostööd ministeeriumiga ja meie eesmärgiks on jätkata selle projektiga. sellised on olnud praegu ametlikud teadaanded selle projekti kohta ja mul ei ole mingit põhjust nendes kahelda me jätkame selle projekti kallal oma tegevust ja, ja see on väga strateegilise tähtsusega Euroopa siseveekogude jaoks. nüüd äh, proua Ines Saajala juba viitas sellele ja teised ka, et kas meil jääb siis äh, esim-, äh, üks A rubriiki või üks B rubriiki. väga kahju, et seda rubriiki on muudetud, meie pakkusime välja üks B rubriik samal ajal on meie ees väljakutse säilitada Euroopa ühendamise rahastu ja see väljakutse on olemas ükskõik kummast rubriigist me siin räägime. tõepoolest, mõned liikmesriigid leiavad, et Euroopa ühendamise rahastu üleüldine, üleüldine summa, mis selleks on ette nähtud, et võib-olla see ei ole nii vajalik, see ei peaks nii suur olema, on ka loomulikult teised, kes leiavad vastupidist nii et arutelud ja läbirääkimised on käimas mõlema, mõlemal pool peame vaatama loomulikult, äh, kuidas suurendada investeeringuid transporti. see kõik on seotud Euroopa ühendamise rahastuga, aitäh! suur tänu, härra Paki! tahan ka omalt poolt midagi lisada. nagu ma ütlesin, tegemist on pelgalt ühe lehekülje pikkuse arvamusega, sellepärast et sellised on reeglid ilmselt toimub meil ka siin arvamuste vahetus variraportööridega ja eks siis viiakse sisse ka mõned muudatused. Dominic Riquet vist juba ütles, et on võimalik, et lõpuks on meil nii palju muudatusettepanekuid, et äh, raporti esialgne jõujoon justkui kaob ära. palun pidage meeles ka seda, et see on osa sellest, millega tegeleb kogu parlamendi meeskond kaks raportööri, ka teised komisjonid ja järgime konkreetset strateegiat. ja see strateegia seisneb selles, et nii palju kui võimalik, peame me pidama kinni komisjoni ettepanekutest. ja kui me tahame asuda sõnavahetusse nõukoguga, siis peavad nemad omalt poolt andma märku, kus nad tahavad midagi kärpida, midagi välja jätta kui nad tahavad selliseid kärpeid eelarves tõesti näha. nii et pidage silmas, et kümnes juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kaheksateistkümnendal septembril hääletatakse seda Transpordikomisjonis, et pärast suvepuhkust on meil võimalik taas kord kokku saada ja vaadata, mille, mis tulemuseni me jõuame kaheksateistkümnendal oktoobril toimub hääletus eelarvekomisjonis ja see kaheksateistkümnes oktoober, see kuupäev on konkreetselt välja valitud eelarvekomisjoni poolt sellepärast, et astuda samm sammu haaval kõrvuti nõukoguga, vaadata täpselt, mida nõukogu on otsustanud ja siis, kui me teame, milline on nõukogu seisukoht, siis hääletame täiskogul, parlamendi täiskogul seda novembrikuus. suur tänu teile ja järgmine päevakorrapunkt on struktuuripoliitika, regionaalarengu fond, erinevad fondid ja kolm arvamust. Michael Kramer, palun. aitäh. kõigepealt suur tänu variraportööridele selle suurepärase koostöö eest, mis me tegime. meie koostöö oli tõhus, meil on nüüd olemas kompromissettepanekud jutt käib kolmest erinevast arvamusest, kõigepealt need ühissätted või ühisreeglid, siis see, mis puudutab ühtekuuluvusfondi ja seejärel Regionaalarengu Fondi puudutav osa. minu raport keskendub transpordisektori mõõtmele kõigis neis kolmes dokumendis. tõepoolest, mõned muudatusettepanekud on mõnevõrra tehnilisemad, aga nagu ma ütlesin, ma keskendun peamiselt äh, transpordi mõõtmele. ja olen üritanud asjale läheneda transpordi ja turismikomisjoni vaatenurga alt. kõigepealt see üheksa, üks ja seitse. meil on selles osas kompromissettepanek olemas, kõik, äh, meil on kaasatud tõhusus, kaasmodaalsus ja ökoloogiline äh, tõhusus kõik, kes sellel arutelul osalesid, kindlasti mäletavad, mille osas ja kuidas me kokku leppisime. me peame võtma arvesse kõiki erinevaid tasandeid, piirkondlikku, kohalikku, peame vaatama, milline on olukord maapiirkondades kindlasti tuleb lisada veel see maaelu või maapiirkondade nüanss. regionaalarengu osas oleme jõudnud kokkuleppele sõnastuse küsimuses. kõik see, mis puudutab uute riikide kaasamist, suurte projektide elluviimist. me peame, komisjon ütles, et teatud juhtudel on võimalik sekkuda juba võimalikult varajases faasis. kindlasti peame veel vaatama lisadokumenti. komisjon praegu töötab erinevate indikaatorite kallal. ja siis küsimus investeeringute kohta erinevates piirkondades. mulle tundub, et komisjon ei ole meiega päris sama meelt, meie tahame jätkusuutlikke investeeringuid, härra Rikee tahab, et oleks hõlmatud kõikvõimalikud investeeringud transpordisektoris, mitte ainult jätkusuutlikud või keskkonnasõbralikud. nii et elame-näeme, vaatame, mis hääletamisel saama hakkab. väga oluline on kaasata uued liikmesriigid, vaadata liikuvusahelat, autode jagamist, autode ühiskasutamist äh,, komisjon on, nagu ma ütlesin, nende näitajate või indikaatorite kallal just töötamas. tuleb arvesse võtta ka piiriülest osa. me tahame, et meil oleks üle-euroopaline raudteevõrk. kõigepealt tuleb mingisugune esialgne projekt paika panna, siis on võimalik vaadata, kus on need lüngad, mida tuleb täitma hakata mul on väga heal ära, hea meel ära märkida seda, et me oleme jõudnud nii kaugele, me hääletame seda kõike homme. tänan veel ka variraportööre koostöö eest. härra Roš, palun. suur tänu, härra esimees. mina olen ka äh, variraportöör ühe selle raporti osas. härra Marinescu ilmselt äh, kommenteerib neid teisi dokumente minu meelest on see hea raport. see on äh, hästi tasakaalus, võtab arvesse transpordisektori eripärasid. ja kui me tahame, et meie muudatusettepanekud oleksid asjakohased, siis peamegi just keskenduma transpordivaldkonnale, võtma arvesse piirkondlikku lähenemist tõepoolest, Regionaalarengu Komisjon on osade nüanssidega väga õigesti, väga õigesti neid nüansse käsitlenud. aga meie eesmärk on, et rõhuasetus oleks ka transpordisektoril. kui härra Kraamer koostab raporti, siis äh, ilmselt see mõnevõrra rohelise nüansiga saab olema, aga selge see, et siin on erinevad lähenemised keskenduma tuleb, keskenduda tuleb kõige olulisemale. ärgem unustagem, et eelmisel aastal oli sellest juttu volinik Haaniga ja ta ütles, et kui me sellise tingimuslikkuse elemendi sisse viime, siis meil on tarvis ka tarkvara, meil on tarvis konkreetset süsteemi, mis puudutab süsihappegaasi heiteid, seda kõike tuleb arutada, see kõik see on suhteliselt keeruline, aga nagu ma ütlesin, me peame ikkagi lähenema asjale transpordisektori keskselt. raportöör on juba viinud sisse teatud muudatusi, aga kui me muutume liialt detailseks või spetsiifiliseks näiteks keskkonna äh, keskkonnamõõtme osas, siis äh, teinekord on see toonud kaasa kogu protsessi aeglustumise ja ma ei ole kindel, kas see on õige. nii et äh, homme on, selgub tõde. tege-, minu meelest on see dokument päris hästi kooskõlas ka Natura kahe tuhande dokumendiga nüüd muudatusettepanek üheksakümmend üks. Michael Kramer, ma tahan öelda seda, et ma olen selle muudatusega üheksakümmend üks sisu osas täiesti nõus, aga ma ei ole kindel, kas see on piisavalt äh, üksikasjadele keskenduv kas see on, kas see on piisavalt õigesti üles ehitatud, et kui me laskume üksikasjadesse, kõik hakkavad oma, oma nüansse siia lisama, siis see on selline lõputu ettevõtmine. on mõningaid valdkondi, kus Rahvapartei võib-olla omab oma nägemust, mitte sellepärast, et me, et Rahvapartei ilmtingimata millegi vastu on, aga võib-olla lihtsalt meil on erinev lähenemine me ei, ei toeta muudatusettepanekuid nelikümmend kuus ja üks, kaks, kolm. ta üritab siin rõhutada just Euroopa ühendamise rahastut, aga meie leiame, et see ei ole kõige õigem. see puudutab ka neid teisi ühtsuse või ühtekuuluvuse riike. see on minu poolt praegu kõik ja ma arvan, et tõepoolest see on midagi, mida Regionaalarengu ja eelarvekomisjon peaksid arutama, sest kui me oleme muudatuste nelikümmend kuus, üks, kaks, kolm vastu, siis see vastuseis ei ole tingitud nende sisust, vaid lihtsalt sellepärast, et me tahame, et need ühtekuuluvuse riigid oleks ka arv-, et nendega arvestataks ja et kõik küsimused saaksid vastused. suur tänu tõhusa koostöö eest, aitäh! ma ei usu, et härra Kraamer koostaks raporti ja, ja, ja Rahvapartei on nõus, aga proua Šehnalova nüüd sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh! mina olin variraportöör nende kolme raporti osas ja siis, kui lubate, räägingi nendest kõigist korraga. ka mina tahaksin tänada härra Kraamerit väga aktiivse lähenemise eest muudatusettepanekute üle peetud läbirääkimistel me saavutasime palju kompromisse ja ma arvan, et tulemust võib pidada edukaks. Äh, lõppkompromiss näitab väga selgelt, äh, mis meie arvates on prioriteedid, millised on peamised valdkonnad, kuhu tuleb investeerida, millega tuleb tulevikus nii äh, regionaalarengu või ühtekuuluvusfondi puhul arvestada meie eesmärk on, et meil oleks keskkonnasõbralik infrastruktuur, äh, peatähelepanu pöörataks piiriülestele ühendustele, kitsaskohtade kõrvel, kõrvaldamisele ning arvestataks kõigi transpordiliikidega äh, samuti äh, pöörame tähelepanu kaasaegse infrastruktuuri kaasajastamisele, meil on vaja erinevate transpordiliikide ühendamist Äh, sellele kehtestub ka, keskendub ka ettevalmistamisel olev määrus üle-euroopaliste võrgustike kohta. samuti pöörame tähelepanu regionaalsele ühtekuuluvusele, mida on mainitud äh, äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend ja ka põhimõttele, et saastaja maksab me rõhutame, et ühistransport peab olema keskkonnasõbralik, seda nii linna kui maapiirkondades. samuti leiame, et äh, suurimat abi peavad saama just nimelt vähem arenenud piirkonnad. Äh, siin tuleb arvestada sellega, et nende piirkondade infrastruktuur on peaaegu kõikidel juhtudel alaarendatud ja seetõttu me asetame erilist rõhku just nimelt nendele regioonidele ja sellele, et need, neile tuleb tagada, nendele piirkondadele põhitransport. samuti tahaksin ma Äh, paluda, et te toetaksite suuda, suulist muudatust, mille esitasin muudatuse sada kakskümmend viis kohta. me täiendame kompromissi tee, siis lisades sinna Regionaalarengu Fondi puhul sõnad vähem arenenud piirkonnad Äh, siis äh, komisjon tahtis äh, takistada infrastruktuuri rahastamist enam arenenud piirkondades. meie fraktsioon seda seisukohta ei toeta, sellepärast et me räägime transpordist, mis on oluline nii vähem arenenud piirkondadele kui ka arenenud piirkondadele. Eelseisvatel kuudel räägime üsna palju ilmselt Euroopa ühendamise rahastust. minu arvates on väga oluline rääkida selle rahastu loomisest ning seetõttu ma olen esitanud muudatusettepanekud ja toetan neid muudatusettepanekuid, mis võimaldavad sellel teemal arutelude jätkamist. lõpetuseks tahaksin veel kord tänada raportööri konstruktiivse lähenemise eest. ma olen veendunud, et kompromissid leiavad toetust. nii, ja nüüd ALDE fraktsiooni esindaja härra Ugias ja ma vabandan, et ma olen kergelt külmetunud, ilmselt need eh, euroskeptilised tuuled, mis Euroopas puhuvad. aga ma üritan teha lühidalt. me oleme leidnud terve rea kompromisse, ei ole võib-olla vaja siin hakata liigselt üksikasjadesse laskuma. nii et, et väga paljudes punktides meil on selline rahumeelne üksmeel Äh, niisiis äh, on terve rida äh, muudatusettepanekuid, aga kus meie fraktsiooni seisukoht on erinev. näiteks need muudatusettepanekud, Äh, mis puudutavad meie arvates asju, mis peaks olema rohkem regionaalkomisjoni pädevuses ja mitte meie pädevuses, nagu näiteks makromajanduslikud tingimused ja nõnda edasi. tegemist on äh, küsimustega, mida me oleme transpordikomisjonis juba ka varem arutanud ja ma ütleksin, et neid teemasid arutades oleme me läinud kaugemale oma pädevustest äh, Nende küle, küsimustega peaks tegelema kolleegid Regionaalarengu komisjonist. on aga ka mõningad sellised muudatusettepanekud, äh, kus transpordikomisjon peaks võib-olla asja veel natuke põhjalikumalt kaaluma, härra Kross viitas ka neile juba äh, üks äh, nendest on kindlasti Euroopa ühendamise rahastu see kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondist, ähm, see probleem vajaks lahendamist. siis veel äh, muudatus sada kolmkümmend viis, kus öeldakse, et need liikmesriigid, kes, kellel on õigus saada toetust ühtekuuluvusfondist, Äh, saavad siis äh, need summad tagasi Euroopa ühendamise rahastu kaudu, meie oleme sellise lähenemise vastu ja seetõttu hääletame sellise muudatuse vastu. siis veel üks muudatusettepanek, mis näeb ette äh, et ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutatakse vastavalt kaasotsustamismenetlusele nii et, et komisjon oleks see siis, kes ka äh, otsustaks, äh, millised, äh, millised on need võimalikud variandid ja arvestaks siis valikute tegemisel mitte konkreetsete liikmesriikide huvidega, vaid sellega, mis on kasulik kogu Euroopa Liidule. mõned teised muudatusettepanekud ei ole meile ka päris meelepärased, aga ma praegu nendest ei kõneleks aga igatahes ma tahaksin öelda, et ALDE hääletab nende muudatusettepanekute vastu, mis puudutavad nende fondide kesk, pikka läbivaatamist ja see, kes ees, see mees põhimõtte kasutamist, selle vastu me hääletame kohe kindlasti. härra Siile, palun. aitäh. mina tahaksin tänada äh, Mihhail Kraamerit selle töö eest, mis ta on teinud kompromisside kujundamisel ja äh, ma tahaksin öelda, et väga paljudes punktides me oleme saavutanud kokkuleppe Äh, mis puudutab nüüd vahendite eraldamist, äh, siis äh, me toetame kompromisse G ja I. Euroopa ühendamise rahastu küsimust. selles osas me toetame neid üldsätteid meil on üks probleem ühtekuuluvusfondiga, meil on see uus künnis kaks koma viis protsenti SKT-st kui maksimumpiir. see tekitab äh, poliitilist ebakindlust. Ähm, mõned äh, riigid seetõttu ju eriti palju raha ei saa volinik Kallas on äh, kõnelnud Euroopa ühendamise rahastust, ta on öelnud, et kümme miljardit eurot on täiendav summa. nüüd äh, aga me räägime siin mingitest künnistest Äh, sellest, kes, kes üldse seda raha saab, kes mitte. Äh, kui riigi SKT kasvab, äh, siis see summa, mida saadakse, väheneb. komisjoni ettepanekus mulle meeldib see, et see kümme miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastus läheks suurel määral Äh, etaloonide põhiselt liikmesriikidele ja kui liikmesriik äh, ei suuda neid vahendeid kasutada, siis saavad teised liikmesriigid neid vahendeid oma projektide jaoks kasutada. me üritame äh, muudatuse sada neliteist jagada kahte ossa, sest meile tundub, et et sellisel juhul me saame toetust. härra Rikke aitäh! ma võtan sõna selles osas, kus mina olin variraportöör, see oli siis Ühtekuuluvusfond. tahaksin tänada Mihhail Kraamerit eh, tehtud töö eest. me oleme saavutanud üksmeele väga paljudes küsimustes niisiis ähm, me tõesti käsitlesime neid asju, mis meile kõigile muret teeb. nüüd üks teema, mis puudutab neid tingimusi maanteeprojektide, liiklusprojektide osas Ühtekuuluvusfondi raames äh, ja see tekitab ähm, äh, alati selliseid mm, probleeme, me, me tahame, alati toetame siin komisjonis selliseid projekte, millel on ka keskkonna Äh, väärtus ja võib-olla äh, tihtipeale me läheme natukene äh, liiklusest kõrvale, me nüüd ühtekuuluvusfondi raames jätame kümme miljardit hoopis liikluse projektidele ja meil on siin veel teatud tingimused. nii et, et ma arvan, et me Äh, muudame paljude riikide jaoks olukorra väga keeruliseks. Äh, me hakkame siin seadma eeltingimusi, nii et, et võib-olla see, selles küsimuses meil on mõningad eriarvamused. Äh, härra Marinescu järgmisena. aitäh. ma räägin Regionaalarengu Fondist, kus ma olen variraportöör meil oli härra Kraameriga väga hea koostöö äh, äh, härra Grosch ütles, et äh, härra Krahmeri lähenemine on väga roheline, mistõttu on raske kompromisse saavutada, aga me siiski saavutasime kompromissi, me rõhutame transpordi ja turismi külge. härra Krahmer leidis, et meil peaks olema eraldi peatükk, mis on pühendatud transpordile, see on minu arvates hea ning kui otsustada selle põhjal, milline see raport praegu välja näeb ning loomulikult ka hääletuse tulemusest sõltuvalt, on tegemist tõesti olulise raportiga, mida arvestab Regionaalarengu Komisjon ning ma loodan, et see lõppraport äh, kajastab ka meie seisukohti. proua Tikau järgmisena, palun. aitäh! ka mina tahaksin tänada härra Kraamerit Äh, nende jõupingutuste eest, mida ta tegi kompromisside saavutamiseks. on tõsi, et ma esitasin mitmeid muudatusettepanekuid ja ma näen, et äh, hääletusnimekirjas on nad märgitud kui meie komisjoni pädevusest väljapoole jäävad. Need muudatused viitavad äh, nii nende linnade nimekirjale, mida komisjon peaks kindlaks määrama, kui ka nendele aja, ajapiiridele milleks komisjon peab siis teatud õigusaktid vastu võtma või teatud dokumendid heaks kiitma kõik, kõiki neid muudatusettepanekuid pean ma veel arutama teiste variraportööridega ja vaatame, kas me saame nad äkki taas esi, esitada telekomisjonile, sellepärast et ma arvan, et need tähtajad, millest komisjon peaks kinni pidama, peaks olema nii lühikesed kui võimalik, nii et liikmesriigid ja osapooled äh, teaksid kõiki kriteeriumeid ja kõiki reegleid, mis kehtivad nende määruste jaoks. et nad teaksid neid kriteeriumeid niipea kui võimalik. ja seetõttu ma olengi üritanud nõuda komisjonilt tähtaegu, et komisjon äh, Äh, tõesti edastaks need dokumendid ja info kõigile äh, huvilistele nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut, siis äh, ma palusin eraldisi liikmesriikidele. mina toetan seda mõtet, et me eraldame ühtekuuluvusfondist olulise osa transpordile, aga me peame leidma siin õige valemi. nii et, et need riigid, mis vastavad lähimuskriteeriumitele, ei jääks ilma osast rahast, millele neil on õigus ja sellega ma praegu lõpetaksin, aitäh. Äh, komisjonilt proua Maelans. Äh, regio peadirektoraadist. Äh, suur aitäh, komisjoni poole pealt me tervitame seda arvamuse eelnõu ja tervitame seda tööd, mida raportöör on teinud me võtame arvesse esitatud muudatusettepanekud ja võib-olla kommenteeriksin mõnda neist. kõigepealt, mis puudutab äh, üldsätete määrust, me, meile, me tervitame lähe-, toetust tulemuste põhinemisele, lähenemisele ja näitajate ja toetamisele ja me saame aru, et on vaja veel tehniliselt korrigeerida igasuguseid äh, protsente ja asju, nii et, et neid me peame veel natukene arutama. mis puudutab jätkusuutlikku arengut, siis meie leiame, et väga paljud nendest elementidest, mis on seotud jätkusuutlikuga arenguga, äh, on juba kajastamist leidnud, näiteks punktides kaheksa ja ja artiklites kaheksakümmend seitse ja sada neliteist. komisjoni poole pealt me aga oleme jah, valmis seda asja veel põhjalikumalt uurima. meile valmistab natukene muret eh, üks üldine horisontaalne küsimus, mis on seotud tähtaegadega, näiteks tähtaegadega delegeeritud aktide osas komisjoni jaoks on äärmiselt oluline, et meil oleks piisavalt aega sisemisteks konsultatsioonideks ja menetlusteks. seetõttu meile teevad äh, natukene muret need mõned liiga lühikesed äh, tähtajad, mis mõnedes muudatusettepanekutes on välja pakutud äh, Nüüd, mis puudutab regionaalarengu fondi, siis me Äh, mõistame, et väga palju detailset infot on esitatud äh, investeerimisprioriteetide osas, äh, nii Regionaalarengu Fondi osas kui ka Ühtekuuluvusfondi osas. meie seisukoht on, et kui me hakkame esitama liiga palju üksikasju investeerimisprioriteetide kohta, võivad tekkida tõlgenduse probleemid, me leiame, et need investeerimisprioriteedid peaksid olema sellised laiemad eesmärgid ja mitte pikk nimekiri konkreetsetest meetmetest samuti oleme arvestanud ettepanekud eh, viia siis transport temaatilise eesmärgi seitse alt temaatilise eesmärgi nelja alla. see valmistab meile ka muret, sest me leiame, et see viib vahendid ära energiatõhususelt ja taastuvenergialt, mis meie jaoks on väga oluline. samuti võtame arvesse turismi eh, kaasamist meie arvates oleks parem äh, jätta konkreetset sektorit mainimata ja turism on konkreetne sektor. ja see on kaetud paljude temaatiliste eesmärkidega, seetõttu me leiame, et äh, siin määruses ei oleks vaja turismi eraldi mainida mis puudutab ühiseid äh, näitajaid, siis tervitame ettepanekuid selles osas, kuidas neid näitajaid parandada ja oleme valmis neid ettepanekuid arutama nüüd äh, Ühtekuuluvusfondi määrusest natukene. jah, me pöörasime tähelepanu, et ühes muudatusettepanekus on siia lülitatud ka sotsiaalkorterid. Äh, selle teemaga tegelikult tegeldakse juba Regionaalarengu Fondi raames ning mm, seetõttu ei ole võimalik seda Ühtekuuluvusfondi alla panna Äh, turism ja ühtekuuluvusfond, äh, siis äh, selles küsimuses tahaksime rõhutada, et aluslepingud ei näe ette turismi toetamist ühtekuuluvusfondi raames. nii et, et need oleksid siis komisjonipoolsed kommentaarid mõnede muudatusettepanekute kohta ja tänan võimaluse eest sõna võtta. Mihhail, kas sul on midagi lisada? jah, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki tänase arutelu eest ja et eh, minu töö kohta nii häid sõnu laususid. rohelisena ma ei ole harjunud, et meid niimoodi kiidetakse. aga kui tõesti püüda, siis on võimalik eh, kõigiga kompromisse saavutada, nii et, et see on täiesti tehtav. ja Brian, sina võid ka selle üle head meelt tunda. Eh, selle kümne miljardi osas ma olen härra Krossiga nõus meil on äh, üle-euroopalised võrgustikud, Euroopa ühendamise rahastamine, me peame kõiki neid asju arutama ja siis äh, otsuse langetama. aga tegelikult see ei ole siin nii väga oluline, ma tahaksin esitada ühe, ühe asja, nimelt äh, ühes küsimuses ma ei ole komisjoniga nõus, nimelt komisjon ütleb, et turism ei ole oluline. mina ütleksin, et turism võib tegelikult see meie komisjon tegeleb transpordi ja turismiga ja seetõttu me ei saa seda aspekti unustada ja vaadakem neid kogemusi, mis meil on. kuuskümmend protsenti raha struktuurifondidest läheb maanteedele, kakskümmend protsenti ainult raudteedele ja ma arvan, et me peame väga selgelt välja ütlema, kuhu raha läheb, sellepärast et kui raha läheb vales suunas, eh, siis me töötame vastu Euroopa Liidu peamistele eesmärkidele nagu võitlus kliimamuutustega ja me ei ole suutelised neid eesmärke saavutama. nii et, et ma pigem lisaksin teksti mõned lisasõnad, mõned omadussõnad et asjad oleksid selged, et me ütleksime selgelt välja, kuhu raha läheb ja et me ei hülga oma peamisi eesmärke ja ma olen äh, siin maininud näiteks arve alla, kuidas alates tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast on CO kahe heitmed vähenenud äh, mõnedes valdkondades, aga näiteks transpordis on äh, heitmed hoopis kasvanud, nii et, et, et väga tore on küll raha investeerida, aga peab vaatama, et sealt mingi kasu ka tuleks. siis äh, transport ähm, äh, on tõesti oluline sektor ja seetõttu ma tahaksin kõiki tänada selle arutelu eest ja väga hea koostöö eest. aitäh, Michal, ja hääletus loomulikult on homme ja sellega oleme tänase pärastlõuna päevakorra ammendanud. aitäh, et ajast kinni pidasite, meil on nüüd äh, viis minutit paus ja siis jätkame koordinaatorite kohtumisega